see eh, juhatus teatanud mulle, et neil pole mingisuguseid vastuväiteid sellele, eh, eh, neile nel-, neile neljale ettepanekule, mille esitas majanduskomisjon ning nad ei ole ka delegeeritud õigusaktile vastu. kui kahekümne nelja tunni jooksul mitte ükski fraktsioon ega mitte ükski ähm, teatud arv frak-, saadikuid ei esita vastuväiteid, siis äh, soovitused äh, kulutatakse kinnitamiseks, vastavasel äh, korral pannakse need hääletusele ning äh, soovitused on äh, saadaval äh, loetavad täiskogu koduleheküljel. nüüd lähme